mul äh, rääkida ka paari sõnaga omavahenditest. mina arvan, et Euroopa Liidu ressursid võimaldavad äh, meil olukorda mõjutada ja maksu kasutamine Euroopas selleks, et majanduskasvule hoogu sisse tõugata, äh, oleks mõistlik. lugupeetud daamid ja härrad, väike teade, tervitame siin Mehhiko parlamendi ja senati liikmeid, kes äh, on istet võtnud meie külaliste rõdul, soovin teile meeldivat äh, külaskäiku Brüsselisse ja Strasbourgi. Thank you very much and just now we continue. suur tänu ja nüüd jätkame ja härra Kalfin. Thank you, president. I hope that uh, we shall aitäh ma usun, et, et me võime laialt toetada ettepanekut täna hääletades. ma näen, et paljud kolleegid arvavad, et, et finantstehingute maksul on oma mõju maksumaksjatele, ma olen nõus, kõik on sellega seotud, aga ma palun teid mõelda bilansile, mida ma-, maksumaksjad peavad maksma selleks, et finantssektorit konsolideerida. nii et et maksumaksjad on seotud ka Euroopa stabiilsusmehhanismiga, IMF-i ja teiste mehhanismidega. miljardid, tuhanded miljardid lähevad selleks, et konsolideerida finantssektorit. finantstehingute maksu kehtestamisel see koorem, mis lasub maksumaksjatel, leeveneb. ja oluline on märkida ka seda, et kui osa sellest läheb Euroopa eelarvesse, siis ei tähenda see seda, et tegemist saab olema uue maksuga Euroopa eelarve raames. see tähendab seda, et liikmesriikide sissemaksed vähenevad äh, ja, ja rohkem maksutulu jääb liikmesriikide eelarvesse. seega mõelgem sellele maksule kui maksule, mis on tõesti Euroopa maksumaksjate huvides. aitäh, äh, järgmiseks saab sõna proua Kool-Pelts csak üdvözölni tudom az előttünk fekvő jelentést mert végre nyilvánvalóan. aitäh! mina tervitan raportit, ma tervitan selle raporti sisu, mis on iseenesestmõistetav. finantstehinguid ei ole minevikus piisavalt maksustatud ja lisaks sellele eh, pakutakse raportis tõesti välja lahendus äh, finantskriisile Euroopal, Euroopas selleks, et sellest kriisist väljuda ja selleks on äh, pakutud äh, selliseid praktilisi käega katsutavaid äh, lahendusi. kahjuks ei ole võimalik finantstehingute maksu kehtestada kogu maailmas ja isegi kogu e-, Euroopa Liidus, aga see on kõigele vaatamata heaks instrumendiks, mis annab täiendavat maksutulu äh, ja, ja tagab ka selle, et finantstehingud oleksid korralikult reguleeritud, mis muudab vähem tõenäoliseks selle, et eh, finantssektor jääb täielikult isolatsiooni reaalmajanduse suhtes. Eh, finantsturud olid kriisi eh, kõige suuremaks põhi, põhjustajaks, nad mõtlesid ainult enda peale ja nad ei ole andnud mingit panust selleks, et, et et eh, nüüd aidata kriisist väljuda, nii et siin on selge vastuolu olemas, mis tuleb lahendada. ning eh, sellise maksu kehtestamise tagajärjel eh, suureneb läbipaistvus turgudel. aitäh! härra Lahtfrid, mm, aitäh, president, kallid kolleegid finantstehingute maksu ettepanek annab meile sellise finantseerimisvahendi, mis aitab õiglasemalt äh, koormust kanda ja annab võimaluse jõuda ka nendeni, kes ei ole senini makse maksnud või, või ei ole äh, maksnud nii palju makse, kui nad peaksid. et äh, tulud läksid lihtsalt ainult finantsinstitutsioonide oma taskutesse ja jõudnud reaalmajandusse. seetõttu on ääretult oluline parlament äh, hääletades käituks õigesti. on siiski üks aspekt, mille üle mul ei ole väga äh, hea meel, see on nimelt see, mis toimub nõukogus. kui vaadata, mis nõukogus toimub, siis on olukord täiesti skandaalne. härra Cameron ja, ja, ja tema mõned sõbrad äh, püüavad oma poliitikat teistele peale suruda, oma agendad läbi suruda, eh, selleks et, et rikkad ärimehed saaksid karistamatult endiselt eh, tegutseda. aitäh, härra Karas, palun! aitäh, president, austatud raportöör, austatud daamid ja härrad! Euroopa Parlament eh, antud raportis taas kord näitab oma juhtrolli finantstehingumaksu kehtestamisel. Euroopa Parlament oma raportis toetab ettepanekut ja, ja palub komisjonil see maks ellu rakendada, nii nagu eelkõneleja, tahaksin ka mina öelda, et hetkel on nõukogu see, kes maksu kehtestamise teel seisab, kes seda takistab nõukogu takistab selle eh, maksu kehtestamist kõigepealt Eurotsoonis ja, ja muudab sellise maksu kehtestamise ebarealistlikuks olukorras, kus vaid üheksa riiki toetab sellise maksu kehtestamist. see seab meid ebasoodsasse olukorda. me peame oma eesmärki silmas pidama ja me leiame, et, et finantstehingute maks on õige poliitika meie eesmärgide saavutamiseks. olen omalt poolt esitanud äh, muudatusettepaneku, tagamaks seda, et tehingud, mis toimuvad väljaspool börse, et ka nemad oleksid reguleeritud nii nagu börsitehingud, see annab meile suuremat poliitilist mänguruumi Euroopa Liidus, kui me ja, ja see aitaks ka tugevdada Euroopa majandust, seega hääletage sellise maksu poolt. nüüd saab sõna proua Regner, palun aitäh, president! enne tänast ähm, hääletust Anni Podimata raporti üle tuleb meil ähm, asjadest rääkida õige nimega. finantstehingute maks on vajalik, äh, see on ähm, alustala jõudmaks välja finantskriisist. meie riigis oleme me sellise maksu poolt me teame, et äh, minevikus on olnud äh, väga suuremahulist äh, finantsspekulatsiooni, mis on toonud kaasa mitte ainult finantskriisi, vaid ka sotsiaalse kriisi. on tõsi, et panku tuleb päästa Euroopas, aga kriis meil püsib, kriis on meil käes praegu ja seega tuleb meil tegeleda kriisist ülesaamisega ka kohe praegu ja nüüd ja ka finantssektor peab andma omapoolse panuse. on erinevaid makse tööjõule, energiale ja on täiesti absurdne, et senini ei ole veel kehtestatud maksu finantstehingutele. ma loodan, et finantstehingute maks toob kaasa suurema stabiilsuse finantsturgudel, vähendab spekuleerimist ning võimaldab meil keskenduda rohkem reaalmajandusele ning annab ka täiendavaid investeeringuid reaalmajanduse jaoks. aitäh! järgmiseks saab sõna härra Tähen aitäh! nii nagu paljud eelkõnelejad rõhutasid arutelude käigus, sellise finantstehingute maksu kehtestamine on mõttetu, välja arvatud juhul, kui sellel on õige mõõde. E, ideaalsel juhul siis ülemaailmne mõõde, aga võib ka olla nii, et see maks kehtestatakse siis kogu Euroopa Liidus me peame looma Euroopa maksu ja järgmiseks loogiliseks sammuks oleks eh, kasutada neid maksutulusid eh, oma vahendite jaoks, eh, selleks et seada meie eelarve tugevatele jalgadele, nii nagu see on iga normaalse eelarve puhul. selleks, et selline maks kehtestada, et koguda oma vahendeid Euroopa Liidu eelarve jaoks, peab see vastama kõikidele kriteeriumitele, mille on välja tulnud härra, härra Lamassoor oma raportis ja ka teistes raportites. ja omavahendite osas see tõesti toetaks e-, Euroopa eelarvet, mis oleks majanduskasvu stimuleerimise rahastamisvahendiks ja see vähendaks ka survet meie siseriiklikele eelarvetele, kuna väheneb sissemakse e-, Euroopa Liidu eelarvesse ehk kaks kärbest oleks tabatud ühe hoobiga. aitäh. härra Lammas, suur järgmisena. suur tänu, härra juhataja, ma olen väga rahul selle rahu, arutelu toimimise pärast räägitakse kogu aeg sellest, et äh, liikmesriikide tasandil nüüd sellest tehing, finantstehingu maksust ja kõik räägivad, äh, tugedes endale vastu rinda, et see on nende mõte. meie oleme sellest rääkinud juba viis aastat, äh, mitu resolutsiooni on vastu võetud, aasta tagasi esitas tänu volinik Šemetale komisjon oma ettepaneku ja meie töögrupid tegelevad asjaga juba kuus kuud tegemist on äh, kaudse maksuga, nii nagu seda on käibemaks. seega ei ole see mitte kuidagi karistav maks äh, finantsteenuste pakkujatele, selle ilmselt kannavad välja kliendid, aga maksubaas on nii lai ja määr nii väike, et äh, see on täiesti mõistlik ja see kindlasti ei too kaasa finantstehingute siiret Euroopast väljaspoole ärgem unustagem selle maksu eesmärki, tal on kaks eesmärki, Euroopa ühtsete eh, projektide rahastamine ning eh, siseriiklike eelarvetel lasuvat koormat lahendav, eh, leevendav. kui me suudame võtta piisavas arvus liikmesriikides sellise tehingu maksu vastu, siis see aitab oluliselt leevendada eelarvesurveid me saaksime tagada siis selle, et siseriiklikud maksed ühenduse eelarvesse väheneksid ja äh, tekiks liikumisruum selleks, et äh, riigid saaksid oma defitsiiti vähendada ja kõik teised, kes seda kasutusele ei võta, noh, kahju nendest, aga mis teha, härra Kaasa järgmisena. suur tänu, äh, härra ju-, juhataja finantssektori äh, vastutustundetu käitumine on viinud tänase majanduskriisini ja tegelikult tähendab see seda, et majandus sektor peaks äh, selle kriisi eest ka maksma, aga ma ei arva sugugi, et finantstehingumaks oleks kõige õigem viis selleks. kõigepealt äh, sellepärast, et ilmselt lõpptarbijale kantakse selle maksu kulud edasi ja veelgi enam, ma arvan, et on väga ohtlik Euroopale arvata, et äh, kui luuakse kõrged regulatiivsed standardid Euroopas, siis järgnevad sellele kõik teised piirkonnad maailmas see ei ole sugugi nii, me peame tagama selle, et meie finantssektor oleks siiski konkurentsivõimeline ja piisaval tasandil Euroopas säilinud ja sellega seoses ma arvan, me peaksime olema väga ettevaatlikud sellise maksu ja poliitika sissetoomisel, mis seda konkurentsivõimet õõnestab. ma ei äh, usu eriti komisjoni mõjuhinnangusse, seal ei ole järjepidevust olnud, kõigepealt nad ütlesid, et äh, skp kukub oluliselt, kuid pärast esialgset kriitikat äh, vaatas komisjon oma hinnangu ümber äh, ja andis hoopis positiivsema pildi ja sellepärast ei saa ma toetada finantstehingumaksu kehtestamist ainult Euroopa Liidu Liidu tasandil ja kutsuksin kolleege üles minuga liituma hääletamisel ja lükkame tagasi selle komisjoni ettepaneku, suur tänu! suur tänu teile, härra Kaasa! ja nüüd üks väike muudatus äh, meie päevakorda. sellepärast, et äh, minister Vestager peab lahkuma ja seega annaksin ma kõigepealt enne vaba mikrofoni sõna nõukogule, proua minister, teil on sõna lugupeetud president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, suur tänu selle väga üksikasjade rohke ja laiaulatusliku arutelu eest, selle arutelu käigus on selgunud see ilmselt, et komisjoni finantstehingu maksu kallal tehtav töö on oluline ja Euroopa Parlamendi jaoks tähtis nii äh, raportöör kui variraportöör on teinud ära suure töö ja suure töö on ära teinud ka parlamendi erinevad töögrupid. tegemist on äh, toimikuga, äh, mille kallal nõukogu edasi tööd teeb, me loodame, nagu juba öeldud, et nõukogu asub seda käsitlema ministrite tasandil juunikuus. minu meelest tänases arutelus on üks silmatorkav oluline asjaolu. kõik on rõhutanud, et meil on vaja toimivat, tervet äh, finantssektorit, on oluline, et meie ettevõtetel oleks juurdepääs kapitalile, et meil oleks finantssektor, mis oleks piisavalt äh, igav, äh, et toetada nii-öelda turvalisi finantsvahendeid, kuid aitaks kaasa ka töökohtade loomisele ja ettevõtetele krediidivõimaluste loomisele. seetõttu ma tahaksin tänada seda teid ja viia töö edasi viia edasi sõnumi äh, nõukogule, meie oleme finantssektori reguleerimises teinud ära juba äh, suure töö äh, ka tuletisinstrumentide valdkonnas, see töö jätkub ja ma arvan, et siinkohal on asjakohane tuletisinstrumentide ettepanekut mainida kui verstaposti meie töös samuti ja nõukogu ettepanek seoses krediidiagentuuride hinnangutega äh, in-, äh, läbipaistvus krediidi hinnangu aluseks olema argumentatsiooniga äh, ja taustinformatsioonile ja loodan ka, et Euroopa Parlament lähtuvalt tänasest arutelust Ähm, toetab ka meie tehtud tööd projektivõlakirjade osas, me oleme alustanud äh, kapitalinõuete alaseid läbirääkimisi, tegemist on suure tööga, ähm, mis, milles lähtume komisjoni ettepanekutest, äh, ettepanekust äh, kvaliteedi ja ulatus, likviidsus, kvaliteet, ja finantstehingute head standardid, äh, kõik need on arvesse võetud äh, boonuste ja dividendide maksmise hindamises. ma arvan, et äh, süvendatud koostöö Euroopa Liit kakskümmend seitse, siseturg, need eeldavad, et nõukogu võtaks ettepaneku vastu ühehäälselt see näitab ka, et meil nõukogus äh, on ühiseks eesmärgiks äh, hästi toimiv finantssektor. finantstehingumaks äh, on üks osa tegevuskavast, mis on seotud finantssektori reguleerimisega täna esitati siin mitmeid erinevaid küsimusi, esinesid Euroopa Parlamendi liikmed, kes toetavad finantstehingumaksu ja need, kes on selle maksu vastu. kuidas see maks toimib? kes lõpuks selle maksu eest maksab? kas äh, tuleks luua erandeid sellele maksule, kas saab eristada spekulatiivset tegevust, spekulatiivseid tehinguid ja mittespekulatiivseid tehinguid ja millised äh, on äh, süvendatud koostöö eelised ja puudujäägid, äh, kui me ei saavuta nõukogus kokkulepet. nagu paljud Euroopa Parlamendi liikmed mainisid, selle töö kallal me töötame veel kaua ja nõukogus me peame töötama selle, selle kallal kaua, sellepärast et on ka nõukogus, nii nagu teie hulgas, neid, kes leiavad, et süvendatud koostöö on problemaatiline seoses ühisturuga seotud kaalutlustega, mida siin on mainitud siis räägitakse ka sellest, kui suured need tulud võiksid olla, võimalikud tulud, ja milleks tuleks need tulud suunata. nõukogu jätkab tööd selle kallal ja me väga tähelepanelikult kuulasime teie arvamusi ning parlamendi ettepanek ja hääletustulemus saab üheks osaks meie tulevikus, tulevasest tööst me jätkame äh, komisjoni ettepaneku analüüsimist ja tänase arutelu Äh, tänane arutelu äh, on samuti osaks meie hinnangu alusest, me jätkame finantstehingumaksu kallal töötamist, nagu ma ütlesin, äh, nagu ma ütlesin, liikmesriikides on finantstehingus erinevad maksud, tempelmaksu mainiti siin täna mitmel korral, siis tegevuspõhised maksud ja nii edasi. tahaksin tänada teid inspireeriva arutelu eest, teie töö aitab nõukogul tööd jätkata ning äh, on ka meile juhtnöörideks. aitäh! I... suur tänu, proua minister, ja soovin teile äh, turvalist kodu, kojulendu. ja nüüd siis vaba mikrofon ähm, kahjuks on äh, sõnasoovijaid kolm korda rohkem, kui on ette nähtud reeglites, annan aga pooltele kolleegidele sõna ja kavatsen väga karmikäeline olla kõneaja suhtes, aga kõigepealt siis sõna härra Kellil. suur tänu, äh, härra president. Öeldakse, et äh, ainult kaks asja on kindlat elus, surm ja maks Äh, surm tabab meid kõiki, äh, maksudest aga suudavad mõned kõrvale hoiduda, eriti finantsinstitutsioonid, äh, isegi kui poliitikud otsustavad neid maksustada. siin on teatav selline juhtum, et tekitada, et tegeletakse mingite väiksete probleemidega sama, samal ajal kui linn põleb. ja G kakskümmend peaks selle maksu tooma sisse ülemaailmsel tasandil, see on ainult, ainus võimalus, et see maks on edukas, nii ei saa ükski riik teise nimelt teenida. kui meil see ei õnnestu, siis tuleb see vähemalt tuua sisse kahekümne seitsmes liikmesriigis, kõikides äh, liikmesriikides ja tegemist võiks sellisel juhul olla sellise kahe-kolmeaastase pilootprojektiga Äh, selleks, et teha kindlaks, kas need prognoosid, et ettevõt-, et finantsteenused kuluvad välja Euroopas, kannavad äh, vett või ei, ma arvan, et tegelikult see ei ole väga tõenäoline, sest et maksumäär on väga väike. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Tabadi. suur tänu. Äh, suur tänu, kallid kolleegid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 ei ole veel äh, midagi nõudnud äh, finantssektorilt äh, seoses selle majanduskriisiga, tuleb neilt nõuda see, et nõuda seda, et nad maksaksid kinni oma osa sellest kriisist, nad peavad kandma koormat ja finantsteenused tuleb maksustada. ja spekulatiivne tegevus, seda tuleb trahvida. on inimesi, kes üritavad tarbijat maksustada kasutades äh, finantstehingumaksu. aga meil näiteks Ungaris on ka finantstehingumaks ja selle, see üldsegi ei äh, maksusta lõpptarbijaid. me ei ole maksu alla pannud näiteks äh, pangaülekandeid eraisikute puhul ja kaardiga maksmist ja nii edasi. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Miranda. suur tänu härra president, austatud härra volinik, kolleeg Podimata raport äh, peaks olema julgem äh, ja me ei peaks äh, kartma finantssektorit finantstehingumaks äh, on poliitiline äh, maks äh, selles mõttes, et ta saadab väga selge poliitilise sõnumi välja ja kodanikud ootavad meilt seda. me peame kuidagi pankadele päitsed pähe panema ja nende kõrge ristiga tegevuse lõpetama. pangad olid selle kriisi aluseks ja nende negatiivne tegevus tuleb peatada finantstehingumaks kindlasti suurendaks Euroopa investeerimisvõimalusi ja looks rohkem töökohti, see tooks kaasa suurema läbipaistvuse ja tagaks äh, rohkema kontrolli. minu koduriigis äh, näiteks äh, sajad tuhanded inimesed kannatavad praegu pankade spekulatiivse käitumise all see on kõige rohkem mõjutanud neid inimesi, kes on investeerinud oma hoiused ja mis nüüd on äh, igatiseks kadunud. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Angelilli. suur tänu, täna on Euroopa Parlamendil võimalus äh, saata välja väga selge sõnum nõukogule ja tuua sisse finantstehingute maks ja saadab välja seega praktilise sõnumi meie ettevõtjatele ja kodanikele, kes küsivad pidevalt, et mida me teeme selle majanduskriisi vastaseks võitluseks. ja praktilisuse mõttes finantstehingumaks oleks suureks abiks, sellepärast et ta tooks kaasa umbes seitsekümmend miljardi, miljardi euro suuruse tulu, mida saaks kasutada majanduskasvu ja töökohtade loomiseks ja selleks, et vähendada maksukoormust kodanikele, aga see saadaks välja ka sõnumi õigluse kohta sellepärast et äh, finantsturud nii nagu kodanik meilt nõuab, äh, peavad ka maksma selle majanduskriisi eest oma õiglase kulu, nad peavad ka panustama. suur tänu teile, proua Potimata, selle raporti eest ja suur tänu, proua Angelilli ja järgmisena saab sõna proua Flašikova-Benova. Äh, suur tänu, austatud härra volinik, kallid kolleegid täna kui me hääletame finantstehingu maksu juurutamise osas, on meil võimalus parlamendina saata välja väga selge sõnum, mitte ainult nendele liikmesriikidele, kes on selle ettepaneku vastu olnud, vaid äh, selge sõnum ka Euroopa Liidu kodanikele. Nendele kodanikele, kes äh, praegu maksavad äh, selle majandus- ja rahanduskriisi kinni. finantstehingumaks aitab lahendada majanduskriisi, panustab sellele mitte ainult liikmesriikide tasandil, vaid see on oluline ka Euroopa Liidu projekti elluviimiseks. ja minu meelest on väga oluline vaadata, mida oleks võimalik ära teha selle maksu, sellest maksust tõusetuvate tuludega, me näeme selgelt ju seda, et liikmesriigid saaksid tänu sellele vähendada oma sissemakseid Euroopa Liitu. Kuul-, kindlasti aitab see vähendada ka moonutust tööproduktidel, see katkestatakse proua kõnelejat ja härra Mošaroš saab järgmisena sõna. suur tänu, härra president. see majanduskriis levis väga kiiresti ja nakatas terve maailma majanduse see nakkus äh, aga omakorda omab väga suuri tagajärgi tööpuudusele. liikmesriigid on pidanud oma eelarveid märkimisväärselt kärpima ning finantsturud äh, on saanud tohutut riigiabi oma probleemide lahendamiseks, aga pole samus absoluutselt äh, või on väga vähe panustanud majanduskriisi leevendamisele ja nüüd siis on nii, et finantstehingu maksust on kujunenud üks kõige olulisemaid äh, küsimusi, millele me peame vastuse leidma. finantstehingu maksuga me saaksime panna piiru spe-, piiri spekulatiivsele käitumisele, me oleme äh, kuulnud sellest, et äh, miljardeid võib selle maksuga ka teenida ja neid miljardeid võib kasutada selleks, et ähm, kõik saaksid sellest oma õiglase osa Euroopa Liit on euro-, maailma kõige suurem finantsturg ja meie peame astuma esimese sammu, mis viib ilmselt ülemaailmse äh, maksuni. järgmine kõneleja, suur tänu, äh, ütleb härra Liberatški, ma tahaksin tänada Anni Podimatat ja ühtlasi talle tunnustust avaldada selle raporti eest, mille ta on ette valmistanud. ja hea meelega ma öö, äh, näen ka komisjoni öö, puhul seda, et äh, puhuvad uued tuuled. ja võib-olla uued tuuled ka nõukogus, kuid sellegipoolest ma paluksin, et äh, Taani eesistujana andaks, annaks endast parima selleks, et saavutada üksmeel ka nõukogus ja me saaksime ühtselt äh, seda võitlust pidada. teatavat äh, ebakõla näeme me aga mm, Rahvapartei seas ja vastu, vasturääkivusi on palju. palju räägitakse siin, et meie rootslased ja meie britid, aga ma arvan, et praegu peaks rohkem rääkima mitte mitte sellest, kui mitu miljardit on võimalik kokku hoida, vaid pigem sellest, kui mitu miljardit oleks võimalik eh, genereerida. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Žuver. Eh, suur tänu, härra president. meie oleme toetanud finantstehingumaksu juba aastaid ma arvan, et see on väga oluline instrument, millega finantssektori spekulatsioonidele vastu astuda, kuid sellest ei piisa, meil oleks vaja veel julgemaid meetmeid selleks, et panna peaasjalikult lõpp äh, nendele äh, kõrges, kõrgespekulatiivsetele finantstehingutele ja maksuparadiisidele aga ettepanek on hea. sellegipoolest äh, tekitab meile muret see, et kõige rohkem toetatakse tegelikult madala maksumääraga just nimelt neid kõige spekulatiivsemaid tehinguid. minu meelest on oluline aga ka see, et maksust kogutav tulu suunataks vaesusevastaseks võitluseks, mitte, mitte ei suunataks tagasi liikmesriikidesse, et nad peaksid vähem maksma ühenduse eelarve eest. kui eelarvega probleeme tekib, siis ega see ei aita kaasa sotsiaalsele ja majanduslikule ühtekuuluvusele. suur tänu ja nüüd lõpetuseks äh, sõna volinik Šemetal. lugupeetud äh, juhataja, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud minister, tahaksin tänada teid teie toetuse eest Euroopa finantstehingu maksule, äh, mis on oluliseks sõnumiks liikmesriikidele nõukogus jätkuvad arutelud ja tahaksin tänada Taanit eesistujariigina, et nad on äh, tehnilisi analüüse ja läbirääkimisi ja nii jõudsalt äh, hoos hoidnud. ECOFIN-i nõukogu kohtumisel märtsis äh, ministrid jõudsid meie ministrid jäi järeldusele, et tööd tuleks jätkata komisjoni ettepanekust lähtuvalt tuleb analüüsida erinevaid alternatiive, äh, millele on võimalik saavutada suuremat toetust äh, lühiajaliselt. ma tervitan seda, et kahekümne teisel juunil on ECOFINis kutsutud kokku äh, esialgne arutelu. vahepealse aja jooksul jätkan ma finantstehingumaksu toetamist üldiselt Euroopa tasandil meil on seda vaja selleks, et meil oleks õiglasem maksustamine, võrdsemad tingimused ühisturule ja ka selleks, et tulla toime maailma tasandi väljakutsete nagu, nagu kliimamuutuse ja arenguga seotud väljakutsed. oleme kuulnud mitmeid äh, finantstehingumaksu toetavaid argumente Euroopa tasandi kohta ja tõesti, Äh, neil oli õigus, kes seda kaitsesid, et oleme kuulnud ka erinevatest mureküsimustest, liikmesriikide asjatundjate täiendav töö aga loob mure, toob mureküsimustesse selguse ja lahendusettepanekuid samuti ja komisjon aitab sellele protsessile mõistagi samuti kaasa. ja veel mõningad üldisemad äh, asjaolud finantstehingumaks aitab kodanike ja finantssektori vahel sidemeid luua. Need sidemed on viimastel aastatel saanud tõsiselt kahjustada. finantstehingumaks aitab tarbijates usaldust tekitada ning äh, luua sidemeid reaalmajanduse ja finantssektori vahel. finantstehingumaks sel moel aitab kaasa meie majanduskasvu alastele pingutustele suur tänu, lugupeetud volinik ja nüüd saab sõna raportöör, lõpetuseks proua Podimata. suur tänu, lugupeetud juhataja, kõigepealt kallid kolleegid, selleks, et oma seisukohas olla järjepidevad, tuletaksin teile meelde, et Euroopas on juba täna üheksa äh, liikmesriigi, kus on finantstehingumaks ja sellist maksu rakendatakse kõige elujõulisemates finantssektorites, need on endiselt finantssektoritest olulisemad, hoolimata sellest, et selliseid makse rakendatakse, rakendatakse. see tähendab seda, et kui finantstehingumaksu osaliselt, osavalt planeerida, siis finantsinstitutsioonid ei koli kuskile. on kolleegid, kes rääkisid negatiivsetest võimalikest mõjudest, finantstehingumaksu mõjudest meie kodumajapidamistele, ettevõtetele, majanduskasvule, tõsi aga on see, et meie ettevõtted ettevõtted ja meie kodumajapidamised kannatavad juba täna ja kannatavad just nimelt selle kriisi tõttu, mille on põhjustanud finantssektor. käibemaks on kõrge, tööjõudu maksustatakse kõrgelt. mis puudutab erandeid, siis olen täielikul nõus volinik Šemetaga, et erandid tekitavad ainult moonutusi ja, ja kõrvalehiilimise võimalusi. tuletaksin teile meelde, et Econi komisjonis jõudsime me kompromissile jättes pensionifondid ajutiselt äh, kõrvale kuni selle direktiivi ülevaatamiseni. see oli meie poolt vastutulek kompromissi vaimus, äh, ehkki see pole veel päris kindel, hoolimata sellest, et finantstehing mõjutab äh, konservatiivseid fonde väga vähe, Äh, ja aitab paremini tagada tegelikult äh, Euroopa kodanike pensioni, äh, kutsudes pensionifonde üles väga ettevaatlikke investeerimisstrateegiaid rakendama. kui aga me hakkame investeeringutoodetele erandeid tegema ka riskantsete investeerimistaktikatega instrumentidele, siis see on ohtlik tee. tuletaks ja kolleegid ma tuletaksin teile meelde, et meil on vaja suurt enamust Euroopa finantstehingumaksu toetuseks. meie tahame saata selge, tugeva poliitilise sõnumi nõukogule. praegu kui toimub majanduskasvu käsitlev mitteametlik ülemkogu kohtumine, äh, oleks oluline äh, nõukogule saata sõnum, et meie poliitilised seisukohad on järjepidevad, kaitseme neid samu seisukohti, mida oleme kaitsnud kriisi algusest peale. suur tänu, härra president! Your... suur tänu sõnavõttude eest. nüüd mu daamid ja härrad, arutelu selle teema üle on lõppenud ja hääletus on täna kell kaksteist järgmine punkt päevakorras on